austatud kolleegid, palun võtke istet. olge head, võtke palun istet, daamid ja härrad, palun istuge. Gib mir mal eben noch mal einen